arutelu on äh, proua Marisa Matiasse raport äh, Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine. tegemist on siis tänase päevakorra esimese aruteluga I understand that not all of you ma mõistan, et äh, kõik teist äh, ei tunne, ei ole huvitatud sellest, äh, et jääda siia saali. sellisel juhul paluksin teil lahkuda kiiresti ja mitte jääda liigselt venitama ja mitte äh, pidada arutelusid meie koosolekusaalis kas teil on kodukorraga seotud küsimus? härra president. härra president, mina jään siia, nagu te käskisite jääda. ja nii, nagu te juba eelmine kord ütlesite, palun ärge vaadake ainult otse enda vette, vaid vaadake ka paremale ja vasakule, siis te näete, et äh, siin inimesed soovivad sõna saada, mina soovisin valge kaardiga sõna saada, aga kahjuks te ei vaadanud vasakule poole, sellepärast ei olnud mul võimalik vaba mikrofoni voorus sõna saada, nii et ma paluksin, et te oma pilgu pööraksite ka paremale või vasakule ja mina tahaksin ähm, võtta sõna vaba mikrofoni vooru osas. suur tänu! suur tänu! pean seda meeles. lugupeetud daamid ja härrad meie arutelu alguseks palun äh, sõna on äh, raportööri Maris, Marisa Matiasel. suur tänu, härra president, lugupeetud komisjoni esindaja, daamid ja härrad. mina tahaksin kõigepealt tänada suurepärase koostöö eest selle raporti koostamisel. tahan tänada ka sellepärast, et arutelud toimusid väga raskel ajal, suvepuhkuse ajal nimelt, ja ka sellegipoolest olid väga paljud valmis kompromisside kallal tööd tegema ja seepärast on mul võimalik täna ka seda raportit esitleda. tahan tänada kõiki valdkonnakomisjone, mis esitasid oma arvamuse, need arvamused on kaasatud raporti lõplikku projekti enne kui ma tulen raporti sisu juurde, tahaksin veel kord südamlikult tänada Susanne Kiiferit ja Johanne, Johan Kaid ITRE komisjonist, kes suvepuhkuse ajal minuga väga tihedat koostööd tegid. ja komisjonil on nüüd välja töötatud strateegiline raamistik, ühine raamistik innovatsiooni ja teaduse rahastamiseks aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend. oleme nüüd komisjoniga seda küsimust arutanud ja meil on hea võimalus oma Euroopa teadusprogrammide tugevad pooled välja tuua olen juba korduvalt äh, maininud seda, et meil on vaja ühist rahastamisraamistikku nii teadustöö kui ka innovatsiooni jaoks ja et see raha, need finantsvahendid ei ole lihtsalt erinevate projektidele äh, määratud summade kokkuliitmine, vaid tegemist on palju suurema äh, projektiga. väga tähtis on siin ka tehnoloogia institutsiooni, instituudi kaasamine seal välja töötatud teadmiste kaasamine väga tähtis on, et me paneksime paika oma eesmärgid. ja seepärast tahaksingi veel kord välja tuua meie eesmärgid. ma arvan, et ähm, läbirääkimistel tuli, tuleb meil saavutada kolm tähtsat dimensiooni. esiteks meie võimsuse parandamine. Euroopa teadlased on väga tähtis osa inimressursist ja me peame veelgi suurendama äh, inimressursi võimsust. see tähendab, et meil tuleb investeerida ja investeerida just rohkem inimressurssi. teiseks, potentsiaal ja koostöövõimalused teadustöö valdkonnas. ka selles valdkonnas oleme me tegelikult juba päris suure edusamme teinud. ja meil on nüüd välja töötatud alused ja me võime rohkem äh, tegeleda alusuuringute ja sotsiaaluuringutega, mis on väga tähtsad äh, äh, teadusvaldkondade laiendamiseks. Need kaks nimetatud valdkonda ei tohi meie vaatevinklist välja minna. väga tähtis on, et me vaataksime teadustööd kui avalikku hüve ja ainult niimoodi on meil võimalik välja töötada ühine raamistik, mis äh, kehtiks kõikide osapoolte jaoks ja nii on, oleks meil võimalik innovatsioonist ja teadustööst teha üks väga tähtis osa praeguses raskes äh, finantskriisis. praegusel hetkel tundub, et Euroopa pigem äh, Euroopas riigid tõmbuvad pigem omaette, kui teeksid koostööd ja seepärast tuleb veelgi rohkem välja tuua äh, koostöö ja kokkuhoidmise tähtsust. meil on vaja ühist äh, teaduseelarvet ja meil tuleb teadlaste eest hoolt kanda, me ei tohi neist äh, teha katsejäneseid uute strateegiate väljatöötamisel. see tähendab seda, et meil tuleb teha, tuleb leida ka tee tippteaduse toetamiseks ja me ei tohiks äh, toetada ainult neid teadlasi, kes on võimelised paremaid äh, granditeadlasi esitama, taotlusi esitama. meil tuleb teadustöös äh, tervet konkurentsivõimet toetada, meil on vaja koostööd selleks, et Euroopast kujuneks tippteaduskeskus. suur tänu, proua Mattias nüüd ähm, komisjoni nimel proua volinik äh, Georgen McQueen, palun, palun, sõna on teil. Eh. Ah, lugupeetud president, ähm, kallid sõbrad, äh, ma tahaksin pöörduda teie poole enne homset lõpphääletust rohelise raamatu teemal. tegemist on äh, omaalgatusliku raportiga Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise rohelise raamatu kohta. tegemist on siis ka ühe osaga kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, Euroopa päevakavast ja programmist. tahaksin proua Mattiasse tänada selle suurepärase ja rikastava raporti eest ja ka õigeaegse raporti eest. see võimaldas komisjonil Äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend paketti kavandades kõike arvesse võtta. tahaksin tänada ka ITRE variraportööri ja kuue komisjoni äh, liikmeid, kes esitasid oma arvamused ITRE-le. parlament on näidanud äh, üles väga suurt huvi Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammide toimimise suhtes tulevikus. see on väga oluline, sellepärast et Horisont kaks tuhat kakskümmend programm esitatakse ka teile teie arvamuste küsimiseks. Horisont kaks tuhat kakskümmend jõustub järgmise finantsraamistikuga ettepanekuga koos kahe tuhande kahe, neljateistkümnendast aastast ja komisjoni ettepaneku uue eelarve kohta äh, ja mitmeaastane äh, äh, finantsraamistik juunis, juunis ta eraldab kaheksakümmend miljardit eurot Äh, lähtuvalt kahe tuhande üheteistkümnenda aasta hinnatasemest. tegemist on eelarvega, mille eesmärgiks on äh, majanduskasvu ja töökohtade loomist toetada. tegemist on ambitsioonika, kuid realistliku programmiga. investeeringud selles valdkonnas aitavad meile tagada majanduskasvu ja töökoht, töökohad ka tulevikuks. selle ettepanekuga näitab Euroopa Komisjon selgelt, et oleme täielikult pühendunud ambitsioonikatele eesmärkidele Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta tegevuskavast ja innovatsiooni eesmärkidest me tahame, et meie innovatsioonialased rahastamisvahendid oleksid tõhusamad, neil oleks kergem juurdepääs ja nende mõju oleks suurem. meie äh, kuu-, rohelise raamatu kuulamise käigus äh, saime praktilist infot selle kohta, kuidas oma soove saavutada, üle tuhande kolmesaja vastuse meie online küsimustikule ja huvigrupid esitasid ka äh, ühiseid seisukohadokumente proua Mattias ja teised Euroopa Parlamendi liikmed, kes osalesid äh, kümnenda juuni üritusel, äh, mis, mille korraldasime rohelise raamatu kuulamisprotsessi lõpetuseks. Äh, te kõik nägite, et tegemist on suurepärase näitega sellest, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid teevad koostööd ühiste eesmärkide saavutamise nimel ja ma arvan, et meie selle raporti eesmärgid on konsulteerimise tulemustega kooskõlas, meie tulevis, tuleviku raskus rõhuasetuste suhtes valitseb üksmeel ja me oleme, me olen loomulikult rahul, et te toit-, toetate meie ühistrateegilist raamistikku ja selle eesmärki innovatsiooni ja teadusuuringuid ühendada ja innovatsioonitsüklit tervikuna toetada. Suurepärasus on väga oluline ja kvaliteet on väga oluline, aga kvaliteeti tuleb toetada ka nendes piirkondades äh, ja liikmesriikides, mis on alaesindatud praeguses raamprogrammis, seda kavatseme teha, kasutades struktuurifonde äh, meie äh, teadlased peavad kulutama rohkem aega oma tööle ja vähem aega haldusküsimustele ja Horisont kahe tuhande kahekümnenda aasta paketi jaoks on kõige olulisem element lihtsustamine. meil on vaja ka jätkusuutlikkust Äh, praeguse programmi edukate elementide osas, äh, see puudutab iseäranis äh, koostööd teadusuuringute vald-, valdkondades Euroopa Liidu Teadusuuringute Nõukogu näiteks ja meil on väga hea meel ka, et me toetame seda, et Euroopa Liidu rahastamisvahendid peaksid olema kooskõlas Euroopa ühiskondlike väljakutsetega ja meie poliitika, poliitiliste eesmärkidega valdkondades nagu kliimamuutuse, energia ja julgeolek. lõpetuseks tahaksin rõhutada, et proua Mattiase raport on, toob välja äh, mõtteid nagu härra Kalvaltse raportis, Merkise raportis ja Odi raportis. komisjoni seisukohast on järjepidevus äh, oluline ja selle, sellest on kinni peetud, see on aidanud meil koostada Horisont kaks tuhat kakskümmend õigusloomelist ettepanekut, suur tänu! suur tänu, proua volinik ja ma väga vabandan, et eelnevalt hääldasin teie sõna, teie nime valesti, sest teie nimi on nii keeruline ja seda pole lihtne hääldada. järgmisena kolleeg Karl Haaklund eelarvekomisjoni nimel. suur tänu olen nõus järeldustega, mis siin raportis on välja toodud, ka eelarvekomisjon on väga hästi meelestatud selle raporti osas ja soovitab äh, hääletada selle poolt homme. eriti tähtis on just see strateegiline raamistik, mis on välja töötatud. niimoodi on meil välja töötatud äh, rahastamisperspektiiv Euroopa Investeerimispanga kaudu, mistõttu on võimalik teadustööd tulevikus paremini planeerida, see kõik on väga hea. teiselt poolt tehakse vahet stipendiumite ja laenude vahel. ja seepärast tuleks hoolitseda selle eest, et stipendide, stipendiumite ja laenude piirid ei läheks segamini. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia puhul teame me väga hästi, et meil ei ole järgneva finantsraamistiku sees piisavalt vahendeid teadustöö rahastamiseks ja seepärast tuleks meil kaasata ühtekuuluvusfond ja ülejäänud fondeid, sest vastasel juhul võib olukord äh, muutuda veelgi raskemaks. suur tänu ja nüüd äh, proua Laara Kooni sised turukomisjoni nimel. suur tänu, härra president! selles raportis äh, tuuakse välja väga palju erinevaid aspekte, millega tuleb arvestada. teadus- ja innovatsiooniprogrammide korralik koordineerimine selle, nende koordineerimine ühtekuuluvusfondi ja erinevate regioonidega on väga tähtis. peale selle tuleb selgelt välja tuua, millised on ohud ja tagada paindlikkus ja peale selle tuleb veel paika panna ka prioriteedid. me peame eriliselt pöörama tähelepanu väikese keskmise suurusega ettevõtetele ja noortele teadlastele ning naissuusteadlastele äh, eriti tähtsaks on minu jaoks siin need innovatsiooni äh, väärtpaberid ühise raamistiku puhul tuleks tõesti neid väärtkirju ka jagada selleks, et väikese ja keskmise suurusega ettevõtted oleksid kaasatud teadustöösse. erinevad ettevõtted, ülikoolid ja teadlased võivad aktiivselt äh, kaasa aidata innovatsiooni kaasaaitamisele tundub, et härra Vinklerit Regionaalarengu komisjonist ei ole kohal ja sellepärast saab järgmisena sõna kolleeg Lavia Giovanni eh, põllumajanduskomisjonist. suur tänu, härra president! ka põllumajanduskomisjon ja maaelu arengukomisjon toonitas veel kord, kui tähtis on teadustöö, kui tähtis on teadustöö ka toiduainete tootmisel meil ei ole vaja mitte ainult teadustööd laborites, vaid teadustööd, mis äh, tõesti ka konkreetseid tulemusi annab koha peal rakendamiseks. ja eriti tähtis on ka see, et teadustöö täidaks kodanike ootusi. maailma rahvastik kasvab ja on teada, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks väga paljud inimesed kannatavad toiduainete puuduse all. see on probleem, millele tuleb leida lahendus. me peame samal ajal mõtlema ka keskkonna kaitsmisele ja selle tugevdamisele. meil on vaja paremat tootmist ja rohkem keskkonnakaitset ja CO kahe heitmete vähendamist. kolleeg Johannes Tsukalas ähm, kalanduskomisjonist järgmisena suur tänu, härra president. mina olen kalanduskomisjonis asendusliige ja esindan kolleeg Valensat, kellel täna ei olnud kahjuks võimalik siia tulla. see raport on väga suure tähtsusega Euroopa teadustöö jaoks, samamoodi nagu ka innovatsioonipoliitika jaoks, sellepärast et siin on võimalik äh, Äh, vaadata, kuidas eesmärgipäraselt äh, teadustöö vahendeid kulutada ja kuhu tasub investeerida. kahjuks oleme me veel väga kaugel äh, oma eesmärgist, et liikmesriigid kolm protsenti investeeriksid oma SKP-st teadustöösse ja innovatsiooni. ja seepärast on meil võimalik näha, et Euroopas liiguvad liikmesriigid erinevatel kiirustel. ja teadustöö ei tähenda mitte ainult äh, tippteadustööd, tipptehnoloogiat, vaid ka näiteks äh, uurimistööd kalandusvaldkonnas. kalandusvaldkond on tõesti jäänud praegu orvuks, samal ajal kui oleks võimalik seda valdkonda palju konkurentsivõimelisemaks muuta just äh, teadustöö kaudu. kuna Te mainisite meie kolleegi Jaroslav Valensat, kellel ei ole võimalik täna siia tulla, siis tahaksin kolleegidele anda teada, et käisin laupäeval haiglas teda vaatamas. ta ütles, et ta tegelikult uskus, et võib et ta pöördub tagasi siia tööle veebruari või märtsikuus ja ta palus tervitada kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid. järgmine kõneleja on Antigoni Papatopoulou, palun naiste komisjonist. suur tänu! naiste küsimustega tegelevas komisjonis leiame meie, et meil tuleb just naiste hulgas ettevõtlusvaimu toetada ja see peaks olema ka meie äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia üks äh, tähtsamaid eesmärke. teadus- ja arenguvaldkonnas äh, naised on siiski tagaplaanil stereotüüpe on meil väga palju ja äh, perekonna loomise tõttu väga paljud naised Äh, mingil hetkel lõpetavad oma karjääri. seepärast tuleks meil rohkem toonitada soolist võrdõiguslikkust äh, ja seda ka Ühtekuuluvusfondi kaudu. me peame hoolitsema selle eest, et naistel oleks võimalik ka teadus- ja innovatsiooniprogrammide kaudu toetust saada, selleks et nende mobiilsus tõuseks. meil on vaja ka äh, Äh, võrgustikku, võrgustikke parandada. meil on vaja, et uues strateegilises raamistikus rohkem toodaks välja sooline aspekt ja ka vahendite jagamise puhul tuleks meil mõelda sellele, et ähm, teadus ähm, nõukogu kaudu naisi toetatakse. suur tänu ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei nimel proua Carvalho, palun senhor presidente senhora comissária começo por felicitar a deputada marisa matias pelos suur tänu tahaksin kõigepealt õnnitleda raportööri suurepärase töö eest ja konstruktiivse koostöö eest teiste fraktsioonidega rahvapartei näeb suure rõõmuga et põhilised meie ettepanekud on siin kirjas see tähendab tulevase raamprogrammi eelarve suurendamine, struktuurifondide kaasamine ja tööstuse kaasamine, eriti VKE-de kaasamine, samuti ka noorte teadlaste kaasamine ja finants ning administratiivplaaniline lihtsustamine. Need on peamised äh, majanduse arengu ja töökohtade loomise alused. me peame seda arvesse võtma üldise eelarve raames tänu kaasrahastamisele on see ja struktuurifondidel on see võimalik. me peame minema veelgi kaugemale, me peame looma tingimused, kus äh, väikesed üksused, äh, väikesed äh, teadlaste rühmad oleksid samuti kaasatud. raport teeb ettepaneku mis läheb selles suunas, mis peaks lubama töökohti luua ning Rahvapartei rõõmustab eriti VKE-de kaasamise üle sellesse raportisse noorte mittekaasamine on suureks nuhtluseks Euroopa Liidus ning me peame tagama kõigile ligipääsu struktuurifondidele. me peame looma usaldusliku oh-, õhkkonna kõikide osapoolte vahel, et parandada teadus- ja uurimistöö kvaliteeti Euroopa Liidus. suur tänu, proua Hertšok, palun! suur tänu, proua president, proua volinik. ma tahan õnnitleda kõiki kolleege suurepäraselt tehtud töö puhul. väga tähtis on, et me oma töös ka strateegilised eesmärgid paika paneksid ja sotsiaaldemokraatide nimel tahaksin need eesmärgid ka sõnastada. esimeseks eesmärgiks võiks olla see, et mitmeaastases eelarveraamistikus kaheksakümmend miljardit eurot on ette nähtud kui investeering, mitte aga kui asendusraha, mida on võimalik vahel kasutada, mitte ka alati. seda summat tuleks isegi suurendada me peaksime kahe tuhande kahekümnenda aasta prioriteetide raames sõnastama ka allprioriteedid, nagu näiteks teadustöö. kui me oleme otsustanud, et me soovime nutikaid tehnoloogiaid, keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid toetada, siis peaksime me selles suunas ka samme ette võtma. kolmandaks eesmärgiks on inimressursside haldamine, me peame kõik tegema, mis meie võimuses selleks, et Euroopa teadlased äh, Püreneest äh, põhja poole või äh, Ooderi jõest lääne poole kolima peaksid, sellepärast et neil ei ole võimalik oma koduriigis oma annet teostada. meil on vaja ka uut tööstuspoliitikat innovaatilised äh, edusammud peavad tooma lisandväärtust ja erinevad osapooled peavad tegema koostööd. suur tänu, kolleeg Eik ei ole vist hetkel kohal, seega annan sõna kolleeg Swinburne'ile, palun. World class research funding needs to occur with ähm, teadusuuringute rahastamine peab olema kooskõlas Euroopa Liidu poliitilise raamistikuga, mis äh, tõstab meie konkurentsivõimet ja töötab majandus, majanduskasvu. sageli tekitavad meile probleeme ka vastuolulised äh, programmid, näiteks teadusuuringute äh, programme Ühendkuningriigis in vitro Äh, teadusuuringutega seoses on vaja kõikidel liikmesriikidel ühiseid eeskirju selleks, et selliseid uuringuid läbi viia. samuti pöördus minu poole ka äh, veel üks äh, teadusuuringute nõukogu, kes samuti rõhutas seda, et meil on vaja paremat kooskõlastust Euroopa Liidu tasandil ja eeskirjad, ühine eeskirjastik aitaks meie konkurentsivõimet tõsta, meie tööstuse ja akadeemiliste institutsioonide vahel peaks olema koostöö, see peaks olema tavaline. selleks, et teadusuuringud ja innovatsioon oleksid maailma tasandil, peab, peavad need jääma konkurentsivõimeliseks ja suutma seda teha kõikidel tasanditel. suur tänu. palun pooleteiseks minutiks nüüd kolleeg Lambert. suur tänu äh, lugupeetud president ja tere tulemast ka proua volinikule meil on hea meel tehtud edusammude pärast, me ootame muidugi eelarve arutelude lõpptulemusi, kuid me oleme suutnud siin äh, lihtsustada administratiivreegleid ja sellega liigume parema Euroopa teadus- ja innovatsioonitegevuse suunas kõigepealt tahaksin välja tuua lihtsustamist puudutava küsimuse, meile tundub muidugi olulisena, et äh, haldusaspektist lihtsustatakse menetlusi, kuid lõppkasutajate, teadlaste ja ettevõtete jaoks on see kõige olulisem. just nende jaoks peab neid menetlusi lihtsustama, sellepärast me tahaksime seda kliendile suunatud lähenemist ka säilitada. teiseks elemendiks on see, et muidugi on oluline, et me saaksime teadusuuringute tulemused ka viia turule ja olla samuti väga konkurentsivõimelised ka innovatsiooni alal, kuigi meil on siin palju edusamme ära teha. me peame me peame tagama, me peame vältima seda, et me toetame neid äh, ettevõtteid, kellel on juba olemas äh, investeerimisvahendid. seega me peame vältima, et äh, ei julgustataks neid, kellel ei ole seda tarvis. suur tänu, palun nüüd härra Enna. suur tänu sest Lissaboni strateegia läbikukkumine on endiselt raskete tagajärgedega, mis pidi kahe tuhande kümnendaks aastaks viima Euroopa Liidu maailma tasandile teadusuuringute innovatsiooni tasandil. kahe tuhande kümnendal aastal Hiina investeeringud sellel alal jõudsid Euroopa Liidu omadele järele ja lõppude lõpuks on Hiinas rohkem teadus, teadlasi ja uurijaid kui Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides kokku. meil on ainult veel kosmosesektoris äh, edusammud, sest äh, teatud riigid on teinud vastavaid investeeringuid Euroopa sammud on olnud liiga tagasihoidlikud teadusuuringute valdkonnas ja see on seadnud teatud piirkonnad ohtu me peame äh, seda olukorda analüüsima, meil puuduvad äh, avalikud investeeringud selles vallas ning noored teadlased ja ja insenerid äh, saavad äh, väga vähe palka ja see on äh, ja samas on börsimaaklerid väga kõrgelt tasustatud ja see on täiesti skandaalne. massikultuuri arenemise raames me peame julgustama teadusuuringuid alates varajasest lapsepõlvest peale ja me peame inimesi aitama selles suhtes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 ning äh, Rohelise Raamatu avaldamine on andnud meile ülevaate uuest strateegilisest raamistikust, mis ulatub kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast kaugemale. keskmine investeeringute määr Euroopa Liidu liikmesriikides on umbes pooleteise protsendi ümbruses äh, SKT-st ja me ei ole siin näinud suuri edusamme, see tähendab, et praegusi olukordi, praegust olukorda tuleb ümber kohandada ning teadus- ja innovatsiooni investeeringuid tuleb edendada. meil on siin kolmesammuline e, süsteem, mille pakkus välja raportöör, et e, eemaldada takistusi VKE-de teelt, kes soovivad ligipääsu rahastusele, meil on vaja äh, ka paremaid menetlusi, et inimesi ei, et inimesed ei heituks bürokraatia tõttu. samuti tuleb innovatsiooni äh, rakendada toodete tootmisel nii varakult kui võimalik, me peame tegema äh, kõik, mis võimalik, et innovatsiooni edendada ja see peab olema nii tõhus kui võimalik, sest äh, meie mahajäämus on täiesti vastuvõetamatu La... suur tänu. nüüd äh, palun härra Roil. proua president, proua volinik, kallid kolleegid, kõigepealt äh, suur tänu kolleeg Mattiasele selle raporti koostamise eest, suur tänu ka nendele kolleegidele, kes enne teda raportit koostasid, äh, proua Merkes, proua Cavallo ja nüüd oleme jõudnud päevani, kus me mitte ainult ei võta poliitilisi otsuseid vastu, vaid peame ka tõestama, et me tõesti mõtleme tõsiselt seda, kui me ütleme, et teadus- ja innovatsioonitöö on tähtsad Euroopa Liidu tuleviku jaoks, jätkusuutlikkuse jaoks ja sellepärast on mul väga hea meel, et siin viidati ka sellele, et ra-, tagasta, tagatud rahastamine on väga tähtis. juba varsti tuleb meil hakata seda võitlust pidama, me peame vaatama, kas meil on võimalik ka finantsvahendeid äh, tagada selleks, et teadus- ja innovatsioonitöö muutuks keskseks küsimuseks Euroopa Liidus. küsimus on selles, äh, kuidas Euroopa Liit edasi areneb ja teadus- ja innovatsioonitöö mängivad seal väga suurt rolli ja seal ei piisa mitte ainult suurtest sõnadest, vaid tuleb ka äh, tegusid näidata ja siin raportis tuleb ka väga selgelt välja, et meie ise peame ka täpselt vaatama, kas meil oleks võimalik vahendeid paremini kasutada, tõhusamalt kasutada, kuidas meil oleks võimalik protseduure lihtsustada, kiirendada, kuidas oleks võimalik teadustööd äh, paremini toetada, kuidas oleks võimalik sellest äh, toetuste labürindist välja töötada korralik selge struktuuri, struktuur vahel on äh, vähemat, vähematest asjadest rohkem kasu, võib-olla on vaja vähem projekte, vähem struktuure ja rohkem raha ja sellepärast on mul hea meel, et me oleme teinud selle raportiga sammukese sinna suunas otse loomulikult Euroopa Teadusnõukogu ja Euroopa Tehnoloogiainstituut mängivad väga tähtsat rolli ja otse loomulikult väikese keskmise suurusega ettevõtted on väga tähtsad, kuid meil tuleb leida ka lahendus nendele riikidele, mis äh, tippkeskusi on toetanud siiani ja on panustanud ka tulevikus tippkeskustele, ka nendele riikidele tuleb lahendus leida. nii et äh, ka siin raportis mainitakse ka konkurentsi ja konkurentsivõimet, nii et võib-olla pea, oleks vaja tõesti tippkeskusi toetada ka naaberpiirkondades. see on üks väga tähtis ülesanne, mis tuleb veel täita. suur tänu! suur tänu! ja järgmisena härra Perillo, üks minut. E suur tänu. aja jooksul on äh, Euroopa Liidu arenguprogrammid mänginud äh, tähtsat rolli ja sageli on Euroopa Liidu äh, äh, rahastamisvahendid asendanud kohaliku ja piirkondliku tasandi rahandamisvahendeid ja selleks, et sellised programmid oleksid äh, edukad, tuleb kohalikku tasandit kaasata, lihtsustamine pole siiamaani olnud piisavalt tõhus, haldustasandi lihtsustamine peab minema veel kaugemale, me peame võimaldama inimestel igakülgselt osaleda sellistes programmides, loodetavasti suudame erinevaid teadusuuringute programme äh, mõjutada nii, et need täiendaksid teineteist ja suudame võib-olla ka kombineerida kohaliku ja piirkondliku tasandamise rahastamist Euroopa Liidu rahastamisega. ja nüüd härra Strejček, üks minut, ütleb proua juhataja. proua juhataja, lugupeetud volinik minu meelest on ilmne, et innovatsioon ja tehnoloogiline areng on kogu äh, majandusliku arengu käimapanevaks jõuks. sellegipoolest äh, on minu meelest äh, selles raportis kaks mõtteainet pakkuvat elementi. kõigepealt Äh, mis puudutab äriplaani ja turupotentsiaali, siis äh, need on muidugi väga huvitavad, äh, kuid need ei peaks olema möödapääsmatuks eeltingimusteks toetuse saamisele. loomulikult kui tegemist on turuga, siis äh, peaks ainu, ainukeseks oluliseks kriteeriumiks äh, olema tasumlikkus äh, ja kasum. kasum ei ole midagi piinlikku, kasum on majanduskasvu soodustav nähtus. suur tänu. ja kolleeg Terho. suur tänu, proua juhataja, on väga hea et teadusuuringutesse ja teadusesse äh, panustatakse, aga samal ajal me peame kandma hoolt selle eest, et teadusuuringuid ei hakata liiga keskselt äh, juhtima. see puudutab äh, nii teadusuuringute sisu kui ka toimimiskohta. Euroopa keskvõim ei saa otsustada, kus innovatsioon sünnib ja seetõttu rahataotluste puhul peavad vahendite taotlejad olema võrdsed see tähendab seda, et kõigil peavad olema võrdsed võimalused ja alused toetuse saamiseks, kuid see ei pruugi tähendada seda, et kõik saavad alati võrdselt toetust. innovatsioonipoliitikat ei tohi regionaalpoliitikaga ühte patta panna, sellepärast et mitte kunagi ei peaks me paremate arvelt halbu projekte toetama hoolimata sellest, et äh, mõned liikmesriigid võib-olla saavad rohkem toetust selle tulemusena. kui me tahame innovatsiooni ja midagi muud, siis me peame just äh, häid mõtteid ja kvaliteetseid teadusuuringuid toetama, mitte piirkondlikke äh, kriteeriumeid, geograafilist jaotamist või liikmesriikide sissetulekutasemeid. Äh, need on kõik olulised elemendid iseenesest, aga äh, need kuuluvad hoopis teise valdkonda. Äh, innovatsioonivahendid peaksid toetama innovatsiooni. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Sartori kaheks minutiks. vabandust, proua Sartori, vabandab tõlk. tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest olen teinud proua Mattiasiga koostööd teiste raportite valdkonnas, ravimite valdkonnas, võltsravimite valdkonnas ja teiste teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud raportitega. seoses tema töö on alati olnud suurepärane, ma arvan, et komisjoni ja parlamendi pühendumus innovatsioonile näitavad selgelt, et astume sammukese õiges suunas ja see on viinud meid ka mõningate otsusteni, täna oleme valmis esitama õigeid küsimusi, sellele viitas ka volinik ja Euroopa Parlament tahab suuremaid eraldisi ja võitleb selle eest. oleme veendunud, et teadusuuringud peaksid täna päeval alati käima käsikäes innovatsiooniga ja kui me räägime innovatsioonist, siis äh, innovatsioon peab tagama selle, et teadusuuringute tulemus vastab ka turu vajadusele. ja äh, Euroopa peab äh, keskenduma tipptasemele ja tipptaseme poole püüdlusele ja äh, me peame äh, rohkem toetama selliseid teadusuuringuid, äh, mis on kodanikulähedased, äh, peame rohkem tähelepanu pöörama väikestele keskmise suurusega ettevõtjatele, sellepärast et suurepärased mõtted tulevad just nimelt sageli sellelt tasandilt ja, ja sellelt tasandilt on meil ka väga kodanikulähedased mõtted. tehtud töö on hea ja sellega tööga tuleb lõpuni minna kui me saame äh, suuremad rahalised vahendid ning äh, samal ajal keskendume menetluse ja haldusprotseduuride lihtsustamisele ja voolu joonustamisele. suur tänu ja nüüd äh, saab sõna kolleeg Heitšu. suur tänu uus äh, raamprogramm, mis peaks äh, suurendama läbipaistvust ja lihtsustamist, lihtsustab ligipääsu projektidele ning nende rahastamisele. tahaksin juhtida tähelepanu ühele aspektile, millest on siin võib-olla vähem räägitud ja mul on hea meel, et äh, härra Roil siiski tõstatas selle siin juba. Euroopa Liit on oluliselt maha jäänud äh, mis selles osas, mis puudutab innovatsioonisuutlikkust või tööstus- või teadusuuringute infrastruktuuri. seega praegune raamprogramm on kasulik nendele riikidele, kes on juba rohkem edasi jõudnud. see, ja see lõhe on üha suurenemas sellepärast peaks Euroopa Liit suurendama koostööd liikmesriikide vahel ning rahastamine peab olema eh, samuti to-, peab toetama tulevast eh, raamprogrammi. nii et eh, kõigil oleks võimalus rahastamisele ligipääsu saada. Grazie, la parola all'onorevole Ford per un minuto. proua ah, Ford suur tänu raportöörile, olen nõus, et äh, teadusuuringute rahastamisvahendid aitavad äh, meil seista silmitsi ka suurte väljakutsetega, nagu näiteks äh, tead, meie tervisega seotud väljakutsed, vee ja toiduainete julgeolek. ja sageli meie mõtted jäävadki laborisse, nii et tegelikult teadusuuringute innovatsiooni toetamine aitab meil konkurentsivõimet saavutada me oleme kutsunud üles erasektori investeeringuteks, tasakaalustatud programm peaks toetama ka väikeseid ettevõtteid ja äh, erategijaid ja samal ajal peaksime ka suuremate äh, ettevõtete ja ülikoolide rolli toetama. Äh, me ei tohiks tipptaset ja suurepärasust alla suruda, Euroopa Liit ei tohiks selles osas kellelegi ohje peale seada lihtsustamine tähendab äh, rohkem teadusuuringuid ja, ja volinik kohtusin eelmisel nädalal paljude teadlastega oma valimisringkonnas, kes äh, vastastikuse kontrolli põhimõtte teatavas sektorites küsimärgi alla seadsid, nii et ma arvan, et seda peaksime põhjalikumalt uurima. investeeringud teadusuuringute valdkonda on teretulnud, kuid suvaliste arvude võtmine niisama nii-öelda selgest taevast ei ole mulle küll meeltmööda suur tänu ja ka Alek Jordan, kaks minutit. suur tänu tahaksin kõigepealt rääkida rahastamisest, me oleme kõik nõus sellega, et teadusuuringute rahastamist tuleb suurendada. mitu korda on siin öeldud täna juba, et kaheksakümmend miljardit eurot on suur eelarve suurendamine, kuid ma ei ole sellega nõus, sest seitsmes raamprogramm, seda ei saa võrrelda kaheksanda programmiga. kaheksandas programmis on kõik see, mida seitsmes raamprogramm juba hõlmab ning samuti teadusuuringute ja konkurentsivõime plaan ning äh, Euroopa in-, Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi kaasamine ning äh, kui läbirääkimiste tulemusena äh, nende teadusuuringute rahastamine vähen-, väheneb, siis äh, mina julgen kahelda teadusuuringute tegelikes eesmärkides. kui me vaatame geograafilist jaotust, siis kuuleme tihtipeale, et peamine projektide valimiskriteerium on teadusuuringute kvaliteet, see on muidugi õige, kuid seda peaks rakendama nii väikeste kui suurte projektide puhul, sest teadusuuringute kvaliteet ei ole ainult suurte projektide eelisõigus, ei, tihtipeale on ka väiksed projektid väga head ja neid tuleb eriti toetada järgmise raamprogrammi raames muidugi on äh, erinevusi äh, liikmesriikide ja piirkondade vahel, mis puudutab teadusuuringute kvaliteeti, kuid seda lõhet tuleb vähendada struktuurifondide rahastamise abil. lõpetuseks ähm, Euroopa Teadusuuringute Nõukogu eesmärgid on samasugused, nad äh, tahavad Äh, suurendada äh, rahastamist äh, teatud valdkondades ning me peame keskenduma sellele, et teadlastel oleks ka vastav kvalifikatsioon projektide elluviimiseks no.. proua Tikka, üks minut. suur tänu suur tänu, me oleme praegu kriisiolukorras ning teadusuuringute näol on tegemist väga olulise instrumendiga, et majandust taaskäivitada ja luua töökohti, sellepärast me tahame, et Euroopa projektidele ligipääs oleks lihtsam. ühtne raamprogramm peab põhinema koordinatsioonil erinevate Euroopa programmide vahel, mis on juba liikmesriikides olemas ja see peab lubama ka äh, leida lahendusi demograafilistele muutustele, nii et me saaksime pikaajalises plaanis võrdselt ja korrektselt hallata oma ressursse. samuti toetama, peame me toetama ka VKE-de kaasatust ning see peab ületama viisteist protsenti, sellepärast on lihtsustamine ja haldustõkete kõrvaldamine põhiline, et me saaksime majandustegevuse taaskäivitada. samuti peab olema meil lisarahastus näiteks Galileo projekti jaoks, mis peab maksimaalselt olema ära kasutatud, aitäh. Grazie, la parola. suur tänu. ja härra Mark Sinkjevitš kaks minutit. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud volinik. ma soovin tänada raportööri saavutatud kompromissi eest. Euroopa Parlamendis oleme me kõik ühel meelel selles osas, et peame toetama teadusuuringuid ja innovatsiooni nii, et äh, Äh, see toetaks Euroopa Liidu konkurentsivõimet äh, maailma tasandil. selline peab olema teadusuuringute ja innovatsiooni strateegiline raamistik. me leiame ka, et mõte menetluse lihtsustamisest, voolujoonestamisest on hea, äh, innovatsiooni kulutuste tõstmine liikmesriikides, juurdepääs akadeemilistele uuringutele kõik see on tore, kuid äh, vanade ja liikmesriikide vahel äh, haigutab suur lõhe protseduuride ühtlustamine ja lihtsustamine on samm ühise läbipaistva Euroopat teadusuuringute ala suunas ja see on kõikide liikmesriikide huvides. siinkohal tasub lisada, et siinkohal tasub lisada, et mõningate liikmesriikide ja mõningate piirkondade alaesindatus on probleem, mida võiksime ületada äh, parandades äh, nende integratsioonipotentsiaali. ma tervitan ka innovatsiooni, mis on piiriülene, aga sellest räägime hiljem täpsemalt, kui räägime eelarvest. suur tänu ja äh, järgmisena kolleeg Correira üheks minutiks. suur tänu, juhataja, kallid kolleegid, volinik, äh, kõigepealt õnnitlussõnad Marisa Matiasile selle raporti eest. ühine teadusuuringute ja arenguinnovatsiooni raamistik on midagi enamat kui meie teadusuuringutega seotud eesmärgid. see on üks väga olulisi tööriistu kahe tuhande kahekümne kümnenda aasta tegevuskavaks, me peame mineviku äh, kogemustest õppima, meil on vaja suuremat, ambitsioonikamat programmi, mis, äh, millel õnnestub tõhusalt äh, tipptaseme teadusuuringuid toetada ja toetada majanduslikku ja sotsiaalset mõõdet teadusuuringutele, me peame ka mineviku edukatest kogemustest õppima, Euroopa Teadusuuringute Nõukoguga seotud kogemustest, lihtsustamise protsessiga tuleks minna kaugemale, meil peaks olema ühe kiirusega ühine Euroopa teadusuuringute ala, me peame kõrvaldama liikmesriikide erinevused ja Äh, me, meil on tööd teha küll ja küll, äh, meil on vaja tipptaseme Euroopat ka teadusuuringute valdkonnas, me ei tohi selles vallas läbi kukkuda. suur tänu ja nüüd äh, me võime asuda vaba mikrofoni vooru juurde kaksteist äh, sõnasoovijat on äh, märku andnud äh, ja kui te kõik kinni peate sõnaajast, kõneajast, siis saate sõna, ehkki kõigi jaoks vist siiski aega ei jätku. suur tänu, tahaksin samuti õnnitleda proua Matiast suurepärase raporti eest. hoolimata majanduskriisist on tendentsid paljulubavad muidugi tuleb veel palju ära teha, eriti nende liikmesriikide puhul, kus on olulised ebavõrdsused. ja selline ebavõrdsus tuleneb ka seitsmendas raamprogrammis osalemisest välja. meil on vaja mehhanismi, mis lubaks tasakaalustada olukorda ning taastada kõikide liikmesriikide võimekus teadusuuringute vallas. praeguseni tehtud jõupingutused ei ole piisavad kuigi tegemist on oluliste instrumentidega, et majandust taastada. meil on vaja uut lähenemist. see peab olema uue programmiperioodi prioriteediks, aitäh. suur tänu ja härra Kelly. John suur tänu, juhataja, väga palju huvitavaid asju on siin juba ära öeldud ja mul oli väga hea meel kuulda, mida oli öelda ka meie volinikul erinevate elementide kohta, mida, mille peaksime tulevikus rõhku panema. me sel nädalavahetusel kuulsime, kuidas meile öeldi, et võtke ennast kokku ja kui te ei võta ennast kokku, siis kui äh, varisetate kokku, meil on tegemist likviidsuskriisiga, aga pikemas perspektiivis on meil vaja majanduskasvu ja uusi töökohti ja teadusuuringud ja innovatsioon on äh, väga tähtsal kohal selle eesmärgi saavutamisel. volinikul äh, oli õigus, kui ta ütles, et me peame panema rõhku lihtsustamisele, et peame panema rõhku naiste ja noorte inimeste töölepääsule ja teadusuuringute rahastamisele. ja samuti ütles volinik, et me peame ühiskonna väljakutsetele väga palju tähelepanu pöörama ja see on kõige olulisem, sellepärast et mis mõtet on teadusuuringutel selliste suurepäraste eemade osas, mis ei vii teadusuuringute, mis ei vii majanduskasvu ja töökohtade loomiseni. suur tänu teile! suur tänu ja kolleeg Pazescu, palun! suur tänu. teadusuuringud, innovatsioon ja haridus on põhilised konkurentsivõimelise majanduse alused keerulises kontekstis on nad põhilised elemendid, mis lubavad majandust pikaajalises perspektiivis taastada, sellepärast olen väga rõõmus selle rohelise raamatu üle, mis eh, ilmus täiesti õigel ajal ja nüüd on meil ka hea meel näha, et oluline rõhk on pandud liikmesriikide vahelise lõhe vähendamisele, meie jaoks on see väga oluline, sest Rumeenial äh, näitajad on madalamad kui mujal Euroopas ning seda põhiliste näitajate puhul üldiselt, näiteks teadusuuringute lõpptulemuste osas on äh, Rumeenia keskmine Euroopa keskmisest madalam samuti on oluline regionaalne koostöö, mis soo-, soosib heade tavade vahetamist. samuti toetame äh, Donau delta ning äh, Musta mere äh, programmi loomist. L'onorevole Rubig. kolleeg Rubig. Danke, Frau Präsident. jah, suur tänu, proua president, ka mina soovin õnnitleda raportööri ning paluda volinikku, et just eelarve küsimustes äh, peaks ta muutuma nõudlikumaks. praegusel hetkel räägime me viiekümne miljardi tõstmist kaheksakümnele miljardile, kuid see tähendab seda, et väga paljud erinevad programmid pannakse kokku, nii et netotõus on tegelikult väike nii et me võib-olla peaksime endalt küsima, kas saaksime Euroopa Liidu omavahendeid äh, kasutada näiteks CO2 oksjonitelt äh, saadud vahendeid selleks, et probleemküsimusi lahendada. äkki rahandusministritega tuleks välja töötada ühised programmid, ähm, mis muuda-, looksid lisandväärtust ja millele siis seda raha kustuta-, kustutataks, kulutataks. selleks valdkonnaks võiksid olla just keskkonnakaitse. kas proua volinik, te oleksite valmis selliseid läbirääkimisi pidama selleks, et meil oleks programm Euroopa lisandväärtusega, et seda arustataks äh, finantsraamistiku kõrval äh, selleks, et me saaksime lahendada paremini selliseid probleeme nagu CO2 heitmed, selleks, et me saaksime leida lahendusi ja kaasata väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, selleks, et ka nemad saaksid teenuseid äh, osutada ja meil oleks võimalik välja töötada tõeliselt toimiv strateegia Euroopa Liidu jaoks. suur tänu ja järgmisena kolleeg Baldassar, palun. suur tänu, proua president Euroopa Liit teeb ainult äh, väikeseid edusamme teadus- ja innovatsiooni valdkonnas. me ei ole võimelised enam Jaapanile järele jõudma kõigest kaks protsenti SKT-st investeerivad äh, liikmesriigid teadus- ja innovatsioonitöösse ja komisjoni pandud eesmärk äh, on ju samal ajal kolm protsenti seepärast on väga tähtis, et me saaksime komisjonilt juhiseid, kuidas tõesti aktiivselt arutelusid selles valdkonnas edasi viia. ja arutelusid võiks ju pidada selle suurepärase proua Mattiase raporti abil. siin räägiti nii-öelda üle-euroopalisest teadusfondist, kus oleks võimalik jagada vahendeid eh, nii et vähendada lõhesid erinevate liikmesriikide vahel. on väga tähtis, et meetmed tooksid endaga kaasa innovatsioonile ja teadustööle määratud raha suurenemise. suur tänu ja härra Mattula, palun. suur tänu tõhususe suurendamine teadus- ja uuri-, teadusuuringute vallas on väga oluline element, kuid kõigepealt meil on vaja selleks ressursse, selleks et saavutada eesmärgi kolm protsenti SKT-st kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, kuid meil on veel teisigi takistusi. eriti sellepärast, et riiklike valitsuste ja piirkondlike valitsuste tasandil on killustatud strateegiad ja tihti topeldatakse meetmeid, sellepärast ühtne programm, ühtne raamistik lubaks paremini juhtida Euroopa Liidu tasandil finantseeringuid ja see on, oleks lihtsustatud ning tõhusam, mis lubaks rahastamisvahendeid korrektselt rakendada. see aga omakorda lubab meil liikmesriikides ja kohalikul ning piirkondlikul tasandil ka ühtset tegutsemist, sellepärast me peame seadma endale eesmärgiks suurendada erainvesteeringuid, kaasata VKE-sid, aitäh. kolleeg Gutierrez, palun järgmisena. suur tänu, proua president jah, palun rääkige mikrofoni. suur tänu, proua Mattias, raporti eest, ma tahaksin teha mõningaid märkusi selle kohta. kui me jätame välja väikesed projektid, siis me tegelikult kaotame, sest mõelgem kas või Silicon Valley peale, ka see loodi väikeste projektide abil jah, lõhed erinevates liikmesriikides on suured, aga me peaksime hoolitsema selle eest, et just suured instituudid ja suured ülikoolid omavahel koostööd teeksid ja ära ei unustaks ka väikeseid ülikoole. võib-olla tuleks äh, meil vähem investeerida äh, teadusinstituutide hoonetesse ja rohkem inimressurssi me peaksime Euroopa teadusruumis välja töötama ka protseduuride lihtsustamise. protseduurid peaksid olema läbipaistvad, seda nii Euroopa Liidu tasandil kui ka riiklikul tasandil. proua volinik, teie Teid toetab Euroopa Parlament kohe kindlasti, kui te protseduure kavatsete lihtsustada. suur tänu. proua Merkis, palun Eh, eh, suur tänu, proua volinik. Eh, tahan õnnitleda nii teid kui proua Mattiast. kui me räägime sellest, kuidas järelevalvet teostada pärast kriisi ja sellest, kuidas üleüldse kriisist välja tulla, siis tegelikult innovatsiooni ja teadustöö tähtsus muutub veelgi suuremaks praegusel hetkel ei ole ära kasutatud kõiki võimalusi, mida teadus ja innovatsioon pakuvad. uurimistöö võib olla majanduskasvu aluseks, kuid tähtis ei ole mitte ainult uurimistöö, vaid ka äh, ettevõtluskliima parandamine. meil, me ei tohiks keskenduda mitte ainult teadustööle, vaid me peaksime toetama ka uute ettevõtete loomist ja ja lihtsustama nende juurdepääsu stardikapitalile. mida parem on ettevõtluskliima, seda parem on ka majanduskeskkond ja see on ka teie pädevusvaldkonnas, proua volinik ka siseturgu tuleb ära kasutada, meil tuleb välja töötada ühine ruum, mis, ühised tingimused, mis kehtivad kõikidele liikmesriikidele. suur tänu! proua Tantšile, palun suur tänu, meil on kõigil e-, eesmärgiks suurendada teadusuuringute innovatsiooni rahastamine kolme protsendini SKT-st Euroopa Liidus kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, kuid mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei jõua selle eesmärgini, sellepärast peab meil olema strateegiline lähenemine, integreeritud lähenemine ja seda kõike Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend raames selleks, et avalikud ja e-, erainvesteeringud tõesti toimuksid. Agri komisjoni esindajana leian, et Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni lähenemine peaks kombineerima erinevaid sünergiaid, mis juba seitsmenda raamprogrammi e, raames olemas selleks, et kaasata ka öö, e, struktuurifonde ja selleks, et rakendada ära kõik programmid, mis meil on juba olemas, me julgustamaks regionaalsel tasandil teadusuuringut ja innovatsiooni suurendamaks liikmesriikide teadusuuringute ja innovatsiooni konkurentsivõimelisust. kiitoksia, arvamuse puhemees. aitäh, proua juhataja, austatud volinik, kõigepealt tahaksin tänada raportööri äh, suurepärase ja tähtsa raporti eest. minu meelest, kui me räägime teadusuuringutest ja arengutest, peame alati meeles pidama seda, et kuidas saame parimal võimalikul moel luua töökohti ja tõsta Euroopa konkurentsivõimet. selleks, et seda saavutada, peame, saavutame äh, rohkem kui varem äh, ka teaduspoliitikate, poliitika abil. peame meeles pidama ka seda, et hoolimata sellest, et teadusuuringutesse panustamine on oluline, on oluline ka praktiline innovatsioon ja rahastamine sellesse valdkonda. ja praktilised innovatsiooni ettepanekud, neid võime toetada ka läbi struktuurifondide seetõttu on oluline, et järgmise finantsperioodi, perioodi jooksul rahastame ühelt poolt raamprogrammi kaudu ja teiselt poolt äh, siis struktuurifondide kaudu. Parola all'onorevole Obermeier. suur tänu ja härra Obermeier, palun järgmisena. presidentin. suur tänu, proua president, kui vaadata tooteketti, projekti tema loomisest kuni äh, turustamisele rahvusvahelisel tasandil, siis näeme, et tootmine toimub põhiliselt Aasias, lisandväärtuse tootmine aga Euroopas ehk siis toote väljatöötamine ja turustamine. kui me soovime seda positsiooni säilitada, siis tuleb meil ka kriisi ajal teadustööle vahendeid eraldada. kui me aga oma võimsust vähendame, siis majanduskasv väheneb veelgi, seepärast tuleb tõesti jätkata praeguseid äh, püüdlusi ja suuri projekte nagu Galileo peaks rahastama eraldi, mitte väiksemate projektide kaudu teadusinnovatsiooni vahendeid tuleb suurendada ja ühtekuuluvusfondi kaudu tuleks äh, nad omavahel kooskõlla viia kuid kõigepealt peavad siiski liikmesriigid ära tegema oma kodutöö ja paika panema kvaliteedikriteeriumid ja standardid koolihariduse kohta, kui selles vallas midagi ei muutu, pole ka paremusele minekut loota. suur tänu, järgmisena kolleeg Brons, palun. Thank you. It's self-evident that research and development selge, et teadusuuringuid ja arengut tuleb toetada ja seda olulisem on siis äh, ebaõiglase konkurentsi tingimuses, tingimustes, äh, mida pakub meile arengumaailm. arengumaailm aga suudab äh, tärkavate majandustega toime tulla ainult siis, kui me tehnoloogilisi edusamme teeme. ja teadusuuringute kasu aga hääbub, kui me ei toeta seda tõhusa patendisüsteemiga iseäranis liikmesriikides, tärkavad majandusruumid Lähis-Idas, võltstoodete tootmine patente eirates seavad meid ohtu ja Euroopa Kohus on pidanud äh, algatama kohtuasjad äh, koopiatootjatele, võltstoodete tootjatele. Äh, suur tänu! suur tänu ja kolleeg Vertmann saab sõna. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, ka mina õnnitlen proua Mattias selle raporti koostamise puhul. Euroopa on üleilmselt kõige rikkam regioon, kuid USA, Jaapan ja BRICS riigid äh, investeerivad palju rohkem teadus- ja innovatsioonitöösse investeerimismaht Euroopas on küll suurenenud, kuid meie eesmärk kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ehk siis kolm protsenti SKT-st on saavutatud ainult kuuel riigil. teadmine on avalik hüve ja sellepärast tuleb arvestada ka sotsiaalsete aspektidega ja keskkonda ja teadustöö mõjudega ühiskonnale. meil tuleb eriti pöörata tähelepanu väikese keskmise suurusega ettevõtetele ja meil tuleb pöörata tähelepanu teadlastele ja eriti just sellele, et sooline võrdõiguslikkus teadustöös oleks tagatud. suur tänu ja nüüd annan sõna volinik Egon Kinnile, palun. I am very encouraged by the debate that has unfolded here proua president, tegemist oli väga huvitava aruteluga. vastates härra Rüübiki ja teiste märkustele, mis puudutab eelarvet, see on tõesti parlamendi ja nõukogu kätes ja mida ma kuulsin siin täna, siis kohe kindlasti parlament on meie liitlaseks eelarve suurendamisel. tahaksin esitada mõningaid mõtteid selle kohta, kuidas meie arvates kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat tuleks välja kujundada. me peaksime tõesti kahe tuhande kahekümnenda aasta prioriteedid paika panema. esimene plokk peaks olema Euroopa Liidu tippkeskusi toetada, teiseks tuleks meil ühiskonna väljakutsetele leida lahendusi. Ehm, need on paika pandud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias ja kolmandaks ehm, juhtroll ja teadus- ja innovatsioonitöö toetamine. ma tean, et äh, need kolm plokki ei vasta sellele, mida teie, proua Mattias, oma raportis välja tõite, kuid tegelikult komponendid on sama, nii et eesmärgid on meil samad. me soovime protseduure lihtsustada, standardid välja töötada selleks, et meil oleksid äh, toetamiseks ja rahastamiseks kindlad reeglid. meil on vaja ühtseid reegleid para-, varasemad projektide äh, algust ja rakendamise järelevalvet igal juhul me peame kinni pidama sellest, et äh, Äh, raamatupidamisreeglitest peetakse kinni ja äh, valimisfaas äh, lühendatakse, valimiste faasi lühendatakse selleks, et projektid saaksid kiiremini ellu viidud, pakutakse ka juhtnööri ja toetust läbi infotehnoloogilise portaali, kus kasutatakse erinevaid keeli, eristatakse ka eesmärki ja sekkumisprojekte, ka Horisont kahe tuhande kahekümnendas tegevuskavas ja, ja ühtekuuluvuse programmi vahendites. Horisont, Horisont kaks tuhat kakskümmend lähtub tipptasemest ühtekuuluvusvahendid, aga keskenduvad teadusuuringutele, suutlikkuse suurendamisele ja seda lähtuvalt piirkondade omapäradest. ja igal juhul peaksime toetama tipptasemet saavutamist. komisjon nüüd arendab välja oma ettepaneku, mille esitame selle aasta lõpuks. Need ettepanekud ei oleks võimalikud ilma teie äh, panuseta, kõikide äh, sõnavõttudeta ja me võtame äh, kõiki teie tõstatatud küsimusi äärmiselt tõsi, tõsiselt. nii mina kui ka minu töötajad uurivad neid järgnevate nädalate jooksul põhjalikult. aitäh! suur tänu, proua volinik! ja nüüd äh, annan äh, sõna raportöörile proua Mattiasele kaheks minutiks, palun. suur tänu, juhataja. lugupeetud volinik, tahan tänada äh, kolleege lahkete kommentaaride eest, tänane arutelu oli väärtuslik ja ka huvitav. tahan tänada härra Roili, et ta juhtis tähelepanu asjaolule, et sellised algatused ei ole isoleeritud küsimused, tegemist on ühe elemendiga pak-, pakist, mis koosneb ODI raportist, Kavalja raportist ja nii edasi. minu lähenemine on lihtsalt pisut teise nurga alt. ma arvan, et peame kindlasti pöörama tähelepanu täna siin öeldule, parlament aga tegelikult püüdleb samade eesmärkide suunas nagu komisjon ning loodetavasti komisjon võtab arvesse meie koja soovitusi. teadusuuringud, areng ja info, innovatsioon on olulised. tegemist on suuruselt kolmanda eelarvevaldkonnaga ja aitab, mis aitab luua kvaliteetseid töökohti ja me peame arvesse võtma ka äh, teadlaste ametikohtade äh, uh, äh, kindlust või ebakindlust. noored teadlased on meie jaoks olulised, me ei saanud kõigist nendest täpselt arenguraportis rääkida, sellepärast et selleks polnud lihtsalt ruumi, olulised on ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad et mis moodustavad suure osa meie äh, ärimaailmast, nad ei tohiks tähelepanu alt kõrvale jääda ning loodan, et avalikud vahendid jõuavad ka neile, nendeni ja need pea-, sellised vahendid peavad minema teadusuuringute keskuste, ülikoolidele, aga ka teistele äh, suurtele ettevõtetele pööratakse tihti tähelepanu, kuid mõnikord jäävad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted kahe silma vahele, seda ei tohiks enam juhtuda. ja mul on väga hea meel, et eelarvevahendeid on suurendatud selles vallas, suur tänu! suur tänu! ja sellega lõpetame arutelu selle raporti üle ja hääletamine toimub kell kaksteist kolmkümmend homme. Läheme edasi meie istungjärgu päevakorraga ja äh, järgmisena on meil päevakorras Maria-Eneri Kopa soovitus Euroopa Liidu ja Palestiina